nõukogu ja komisjoni avaldused Kuuba küsimuses. Welcome, minister. Welcome. tere tulemast, oli minister ja volinik. oleks hea, kui me saaksime nüüd oma järgmise aruteluga algust teha. ja ma sooviksin kõigepealt pöörduda ministri poole. Teil on nüüd sõna. suur tänu teile, proua president. Orlando Zapata surm oli äärmiselt traagiline sündmus. seda ei oleks pidanud juhtuma ei taha, et see kunagi enam Kuubal ega kusagil mujal korduks. Euroopa Liidu institutsioonide kohustus on hukka mõista kõik inimõiguste rikkumised ning teha kõik selleks, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks. see on Euroopa Liidu kohustus. Euroopa Liidu, ise, Euroopa Liidu iseloomustab eelkõige inimõiguste kaitseme, eh, usume pluralismi, eh, vabadusse, demokraatiasse, see ongi meie täielik olemus. kui neid õiguseid rikutakse, siis mõistab Euroopa Liit selle hukka, ta ütleb selle ka selgelt välja. oleme seda teinud ka Kuuba puhul. me tegime seda, kui me avaldasime oma muret ja muret eh, seoses inimõiguste mitte piisava arenguga Kuubas. no ütlesime seda, kui nõudsime meelsusvangide vabastamist Kuuba vanglatest. praegusel hetkel on Kuubas umbes kakssada meelsusvangi. mõned eh, mõnede olukord on väga keeruline ja Guillermo Farinas olukord on lausa eluohtlik. ning ütlesime seda ka siis, kui me rõhutasime, kui oluline on kaitsta inimõigusi, inimõiguslasi. me ütlesime seda ka siis, kui andsime teada, et Orlando Zapata surm on selle valitsuse süü, kes endise, kellel endiselt on poliitvange. kuid Euroopa Liidu poliitika läheb veelgi kaugemale. meie Kuuba poliitika on seotud teatud elementidega, mida, millest sooviksin rääkida. kõigepealt teo-, poliitiline dialoog peame, peame peal, dialoogi pidama nende institutsioonidega ja kodanikuühiskonnaga. see loomulikult puudutab inimõiguste küsimusi. teine, teiseks arengukoostöö Kuubaga. see tähendab ka solidaarsust Kuuba rahvaga. loomulikult on vaja toetada ka demokraatliku kultuuri sissejuurutamisse Kuubasse. tegu on väga olulise osaga meie poliitikast, mille sihtmärgiks on Kuuba rahvas, nende heaolu, nende progress, nende elu, nende elutingimused ja nende inimõigused. suur tänu teile, volinik. ja vol-. president, lugupeetud saadikud, komisjon avaldab suurt kahetsust Orlando Zapata surma pärast ja ma tahaksin ka väljendada oma sügavat muret teiste poliitiliste vangide pärast Kuubal. meie siin äh, kõik koos oleme frustreeritud ja meeleheitel härra Zapata surmast ja me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et sellised asjad ei juhtuks enam ei Kuubal ega üheski teises riigis. Euroopa Liit põhineb demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste väärtustel ja me üritame mm, kaitsta neid väärtusi, sest alles hiljuti pidime me nende rikkumise käes kannatama omaenda mandril. inimõigused on universaalsed, nad ei tunne piire ja see põhimõte on meie dialoogi lahutamatuks osaks kõigi partneritega Euroopas ja väljaspool Euroopat. konstruktiivne kaasatus, mitte sunnid ja sanktsioonid on meie eh, tegevuspoliitikas Kuuba suunal peamiseks. üheksakümne kuuendal aastal me töötasime välja need põhimõtted ja lähtume eh, sellest, et eh, aastal kaks tuhat kolm otsustati diplomaatilised sanktsioonid lõpetada ning paremini ära kasutada neid põhimõtteid, mis on kirjas tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta üldpõhimõtetes. mitmed liikmesriigid on saanud tänu sellele jätkata oma arengukoostööd Kuubaga ja ta teevad erinevad poliitilised jõud, kes on ka esindatud siin Euroopa Parlamendis. arengukoostöö etendab väga tähtsat rolli meie suhetes Kuubaga. aga ähm, tähtis on nüüd, et Euroopa Liit tegutseks usaldusväärselt oma suhetes Kuubaga, sest praegusel hetkel on kaalul mitte ainult meie usaldusväärsus, vaid ka meie suutlikkus Kuubas midagi ära teha ja ma olen kindel, et meie tee edasi on süvendada seda dialoog, poliitilist dialoogi, mis meil Kubaga käib ning jätkata koostööd nii, et parandada kuubalaste elujärge. koostöö Kuubaga on midagi, mida Euroopa Liit kunagi ei peatanud. miks? sest areng ei ole ju valitsuse toetamine, vaid see on inimeste toetamine meie seisukoht on alati olnud, et arengukoostöö kujutab endast väga tähtsat elementi meie suhetes Kuubaga. Need jätkuvad projektid Kuubas toovad kasu otseselt just elanikkonnale, sest rahuldavad nende põhivajadused. me toetame eh, rehabilitatsiooni ja ülesehitustööd jälle pärast orkaane ning samuti eh, anname toiduabi ning toetame eh, vabaühendusi nende tegevuses. Euroopa Liidu rahalised vahendid ei lähe valitsuse kaudu, avalike asutuste kaudu Kuubale. Neid rahasid haldavad vabaühendused Kuubal ja Euroopa Liidus. see on väga teretulnud. tähtis on, et Euroopa Liit jätkuvalt mõtleks kuubalaste põhivajaduste peale ning sekkudes strateegilistes sektorites oma teema, temaatiliste ja geograafiliste instrumentide kaudu. tähtis on leida tasakaal, ühelt poolt näidata üles dialoogivalmidust, toetada Kuuba elanikkonda arengukoostöö kaudu ja teiselt poolt kindlaks jääda meie põhimõtetele. Need on need ülesanded, mida me peame kindlameelselt täitma nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Salafranca Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks ja pool minutit. proua president, kui minu fraktsioon palus et see teema päevakorda läheks, siis me ei taht-, teinud seda selleks, et äh, me näidata näpuga sellele, millised ra-, tagajärjed võivad olla sellel, kui leebelt suhtutakse äh, vabadustes, vabaduste vastasestesse. vaid et seda sellepärast, et Euroopa Liit peaks tõstma häält selleks, et mõista hukka süütu inimese surm, samuti peame väljendama solidaarsust nendega, kes Kuubas võitlevad, elavad, surevad, nii nagu Orlando Zapata seda tegi oma elu ja vabaduse nimel nagu meenutas seda ka Euroopa Komisjon, kehtib endiselt ühine seisukoht, mis on väärikas seisukoht. see nõuab, et tingimusteta vabastataks koheselt eh, va-, mm, poliitvangid ning samuti nõutakse inimõigustest ja põhiõigustest kinnipidamist. Eh, nõutakse, et, eh, et Kuuba võtaks üle meie väärtused, mitte Hiina või, või Vietnami omad. ning tahaksin meenutada siin ühe julge mehe sõnu Eh, Osvaldo Pallago, kes sai Sahharovi auhinna kahe tuhande esimesel aastal, ta ütles, et esimene võit, mida võib tähistada, on see, et tema südames ei olnud viha. ta ütles, et teda rõhusid need, kes olid tema vennad, ta ütles, et ta ei vihka neid, kuid nad ei eh, suuda hirmuga teda alla suruda. Andrei Sahharov ütles eh, seda samuti, ta oli väärikas, ta nõudis, et rahvad teeks väärikalt koostööd ta ütles, et tihtipeale ei kuule me neid, kes, kelle ähm, häält üritatakse maha suruda, nagu me ei ole suutnud, me ei saanud kuulda valgeid daame, ähm, kes ähm, said Sahharovi auhinna. samuti Orlando Zapatat ei saanud me ära kuulata, kuid samas me saame kuulda teiste, paljude teiste kuubalaste häält. samas aga see parlament, mille legitiimsust kinnitab viiesaja miljoni elaniku hääl meie peame selge ja kõva häälega toetama seda vabaduse hüüet, mis pidurdamatult Kuuba saarelt esile on kerkinud. Of... suur tänu ja sotsialistide nimel saab nüüd sõna härra Janis Barnuevo Garcia. suur tänu teile, proua president mm,. nõukogu esindaja volinik ei, ärge lugegem enam kunagi seda, et meie vaikus meie vaikimine aitab kaasa vabaduste alla suru, surumisele. ärgem lubagem, et inimesed, kes võitlesid oma vabaduse, teiste vabaduse eest, sureks vanglas kas Kuubas või mujal, ilma et me selgelt nõuaksime nende päästmist. härra Orlando Sabato Tamayo, kes oli neljakümne kaheksa aastane müürsepp, nõudis ainult inimlikumaid vanglatingimusi. ta suri pärast kaheksakümne kuue päevast äh, näljastreiki ja seitsmeaastast vanglakaristust inimõiguste kaitsmise eest. selle seitsme aasta eest alandati, seitsme aasta jooksul piinati ja alandati, kiusati teda taga äh, tema äh, vanglas ning seda kõike ähm, teda kõige rahvusvahelise üldsuse silme all ja äh, üks teine aktivist, Guillermo Farias, praegu peab näljastreiki. meie tänane resolutsioon, millest me täna räägime, mille me homme hääletame, mida mina esindan sotsiaaldemokraatide nimel, nõuab kõigi meelsusvangide vabastamist Kuubal. me nõuame demokraatlikku äh, protsessi käivitust Kuubas, nõuame inimõigustest kinnipidamist ärgem hakakem praegu keskenduma sellele, mis meid eristab, ärgem mõelgem selle peale, kas ühisseisukoha juurde tuleks jääda või mitte. jäägem pigem selle juurde, kuidas päästa elusid, kuidas kaitsta inimõiguseid ning mõelgem järgi mõninga aja vältel, eh, kuidas, eh, milline peaks välja nägema meie tulevane poliitika Kuuba suunas. sellel küsimusel on veel lisandväärtus selle, see, et teema, selle teema puhul esitas kuus fraktsiooni eh, omapoolse eh, resolutsiooni, see näitab, et see teema on meie paljude jaoks südamelähedane. ärgem kunagi lubagem Euroopa eh, poliitika kummarduks Ameerika integris-, integrismi ees. kuid ärgem öelgem kunagi ka seda, et Euroopa demokraadid toetavad kommunistlikku diktatuuri ning vabaduste ohvrid, vabadusvõitle-, need ohvrid, kes on oma vabadusvõitluse ohvriks langenud, peavad teadma, et me toetame neid. lõpetuseks ma sooviksin tänada härra Salafrankat, kes äh, pidas läbirääkimisi Rahvapartei nimel, samuti proua Weberit, härra Romeva, Ruevat ning Kožušnikid, Eh, Euroopa konservatiivide ja eh, reformistide pool ja teisi eh, kolleege, kes selle keerulise teksti koostamisel osalesid. tahaksin tänada ka Hispaania peaministrit, Euroopa Liidu praegust eesistujat härra Zapaterot tema toetuse eest selle resolutsiooni koostamisel. suur tänu teile! suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna pooleteiseks minutiks äh, proua Veeber sõna. suur tänu, president, kallid kolleegid, oma fraktsiooni nimel ma tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet härra Orlando Zapata Tamayo äh, perekonnale, kes oma veendumuste eest äh, kõige kõrgemat hinda maksis aastaid, et on ta olnud inimõiguste aktivist, on olnud eeskujuks paljudele teistele aktivistidele nii Kuubas kui ka väljaspool. resolutsioon, mille on esitanud äh, mitmed fraktsioonid koos, äh, peegeldab meie muret inimõiguste olukorra osas Kuubal öelgem otse välja, olukord ei ole paranenud ning paljud sõltumatud ajakirjanikud, rahumeelsed dissidendid ja inimõiguste kaitsjad on endiselt vangistuses lihtsalt sellepärast, et nad tahavad oma sõnavabaduse õigust, kogunemisõigust ja rahumeelsete kohtumiste õigust äh, rakendada. vabaühendused ei saa oma tööd teha, sellepärast et valitsus omab nende üle äh, täielikku kontrolli. tänase arutelu jooksul on mitmed inimõiguste kaitsjad äh, näljastreigil ja see on väga murettekitav, sellepärast et vähemalt on meil uudiseid selle kohta, et härra Guillermo Farinase äh, tervislik olukord on halvenemas äh, see on väga kahetsusväärne, et Kuuba ametkonnad on eiranud Euroopa Liidu mitmeid nõudmiseid poliitvangide vabastamiseks vähemalt ajutiselt Euroopa Liit peab sellega seoses äh, jätkuvalt äh, meie mehhanisme kaitsma, kasutama selleks, et kaitsta nende inimeste elu ja tervist, kes võitlevad Kuuba demokraatia eest. härra Rueda, poolteist minutit, palun suur tänu, sooviksin samuti ühineda oma fraktsiooni nimel kaastunde avaldustega Orlando Zapata surma puhul. sõltumata sellest, milline on igaühe arvamus Kuuba kohta, on täiesti selge, et tegu on väga kahetsusväärse sündmusega ning see tuleb hukka mõista ja samuti tuleb eh, teha midagi enamat kui lihtsalt selle peale mõelda ja seda inimest meenutada. me peaksime nõudma kõigi nende inimeste vabastamist, kes on oma poliitiliste veendumuste pärast kinni peetud ja seda nii Kuubal kui igal pool mujal. on vajalik, et me seda teeksime ja ma arvan, et on väga tähtis, et me teeksime seda ja seda sõltumata sellest, millised on meie enda poliitilised veendumused. see on äh, oluline osa meie lepingust me peaksime nõudma koheselt poliitvangide vabastamist Kuubal ning samuti peaksime meenutada seda, et mõned neist inimestest on väga keerulises väga raskus, raskes olukorras, kes pärast Orlando Zapata surma ähm, alustasid näljastreiki, eriti mõtlen siin Guillermo Farinase peale. peaksime ähm, mõtlema ka äh, selle peale, et ei tohiks kasutada seda teemat ära selleks, et keskenduda muudele küsimustele, mis on poliitiliselt väga keerulised, nagu eelkõneleja ütles. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas tegutseda võimalikult kasulikult, ei tohiks äh, Eh, pöörduda tagasi minevikku, et me selle läbikukkunud blokaadi juurde tagasi minna, sest me teame, et see kukkus läbi. me peame ära hoidma selliseid traagilisi sündmusi nagu Orlando Zapata surm. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas lihtsustada demokraatia protsessi eh, Kuubal, aitäh. The... suur tänu ja nüüd eh, konservat-, konservatiivide nimel härra Kosušnik, palun. lugupeetud daamid ja härrad, isiklikult vapustas mind väga Orlando Zapata Tamayo surmateade. sooviksin avaldada kogu meie fraktsiooni nimel sügavat kaastunnet tema perekonnale. mina sündisin seitsmekümne esimesel aastal ning äh, sel hetkel toimus minu äh, äh, kodumaal nii, nii-öelda kommunistliku normaliseerimise per-, per-, periood, mis oli üks hullemaid hetki meie kodumaa ajaloos. sellega seoses me tunneme suurt solidaarsust Kuuba rahva vastu ja sellega seoses on, puudutavad meid Kuubast pärit uudised väga lähedalt kui pärast neljakümne aastast totalitarismiliku režiimi endiselt tuuakse inimohvreid, siis me ei saa sellesse tolerantselt suhtuda. me näeme, et Orlando Zapata surm toob äh, kaasa suure vastupanuliikumise Kuubal. kui Pavel Vonka minu kodumaal suri, siis äh, jäi sellele, jäi kommunistliku režiimi alles poolteist aastat, loodetavasti saab härra Zapatast äh, Kuuba Pavel Vonka loodetavasti äh, vanad revolutsionäärid saavad lõpuks aru, mis toimub ning lubavad vabaduse saabumist Kuubale. ja ma tahaksin teha üleskutse, ma paluksin, et vabastataks kõik poliitvangid, et algaks reformiprotsess, mitte ainult selleks, et äh, parandada kuubalaste elujärge, vaid ka selleks, et Euroopa Liit suudaks lõpuks ometi ühisseisukohale jõuda selles küsimuses. härra Meier, minu fraktsioon kahetseb südamest Orlando Zapata vangi surma, tema, selle vangi heaolu eh, sõltub eh, riigi tegevusest, sel puhul oli see Kuuba riik, kes temast vastutas. kuid me ei kasu-, me ei ole nõus sellega, et meie koda väidab, et tegu on inimõiguste küsimustega, me arutame Äh, seda küsimust, samas me ei arutanud Hondurase riigipööret, meie äh, koda on ainus koda, mis ei hääletanud äh, sõjalise riigipööre vastu Honduras'es, mis tõi kaasa hukkamised ja piinamised. sellega seoses meie ei, ei arva, et, et sõltub sellest, kus inimõigusi rikutakse, mismoodi neid rikutakse, et need hukka mõista. paar nädalat tagasi avastati Kolumbias tohutu suur, Ameerika suurim, Ladina-Ameerika suurim ühishaud. seal oli väidetavalt kuni viiskümmend tuhat eh, laipa leidetud, kas sellest on räägitud, kas seda on hukka mõistetud? ja mis eh, on saanud eh, näiteks tsiviilohvritega Afganistanist, mis toimub tagakiusamistega Lääne-Sahara piirkonnas? meie ei kavatse olla silmakirjalikud. tõsi on see, et oluline on vaja rääkida näost näkku Kuuba riigiga, et arutada kõiki küsimusi, nendest asjast inimõiguste küsimusi, vangide olukorda, kuid me peame seda tegema näost näkku, sest Euroopa Liidul eh, me peame arvesse võtma, et Kuubaga on meil ühis lähenemine, ühisseisukoht võetud, ühegi teise riigi, Hiina ega Vietnamiga oleme seda teinud. miks Kuubaga, miks mitte Hiinaga? tahaksin pöörduda nõukogu poole, eh, paluda, et ta küsiks endalt selgelt, kas eh, kavatsetakse sellest lähenemisest Kuubasse eh, loobuda, minu jaoks on see üks suuremaid komistuskive selleks, et avameelse läbirääkimiseni jõuda Kuubaga äh, et äh, jõuda tulemuseni, mis kõiki osapooli rahuldaks. ja mitteühinenute nimel saab pooleteis-, pooleteiseks minutiks sõnaks äh, härra Möltser. suur tänu, proua president, ähm, härra Zapata surm ning äh, härra Sanchez'i blogipidaja vahistamine, kes sotsialistliku Kuuba kohta kirjutas, näitavad väga selgelt seda, et Euroopa Liidu Kuuba poliitika väärib äh, alalhoidmist, nimelt siis inimõiguste olukorra äh, kritiseerimist. Raul Castroga tekkinud lootused, tema ametisse tulekuga tekkinud lootused öö, äh, osutusid tühiseks. Äh, Kuubal ei ole täna selliseid vabadusi nagu siis, kui vennad Castrod ise olid vangis omal ajal. ja praegu Kuuba ei suuda täita oma enda rahva peamisi vajadusi kõik äh, pingutused äh, rahva äh, sissetuleku suurendamiseks on saanud valitsuse kriitika osaliseks. Hiina vangidel on ka paremad tingimused kui Kuubas. ja rahva arvamusega ei lähe kokku küll alati Obama välja ütlemised ja ettepanekud Kuuba suhtes, kuid võimalik on see, et see siiski olukorda natukene parandab. väga raske on Kuuba valitsusel äh, maha suruda äh, pikemas perspektiivis sõnavabadust, seega igasugused algatused Euroopa poolt peaksid leidma toetust, kõik sellised algatused, mis aitaksid kommunistlikku režiimi nõrgestada. suur tänu, järgmisena saab sõna Jaroslav Valesa, kellel on kaks minutit. suur tänu äh, proua president, kallid äh, sõbrad, äh, meelsusvangi Orlando Zapata surm äh, on jällegi üks näide sellest, et Castro režiim eirab täiesti rahvusvahelise üldsuse üleskutseid inimõiguste kaitsele asuda ja režiim halastamatult vabastab end nendest, kes režiimi ohustavad see surm on sümbo-, sümboolne, see on appikarje, selge pöördumine rahvusvaheliste diplomaatide poole, kes ei ole olnud valmis dissidentidega aruteludesse astuma ja ei arvesta sellega, mida avaliku arvamus äh, Kuubas endas arvab Äh, daamid ja härrad, me peaksime tegema ühtseid jõupingutusi selleks, et äh, survestada Castro režiimi ja nõuda koheselt äh, nende vabastamist, kes on aastateks vangi mõistetud oma seisukohtade tõttu viimastel aastatel on Euroopa Liit mõelnud oma poliitika mm, lõdvendamisele Kuuba suhtes, vähendatud on sanktsioone, loodeti nende sammudega Kuubat õhutada demokraatlikuma riigi suunas liikumisele, kuid mm, kahjuks Orlando Zapata surm näitab seda, et see poliitika on olnud ikkagi äärmiselt naiivne ja ebatõhus ja seda ei tohi jätkata homme tuleb selle arutelu lõpuks hääletusele meie ühisresolutsioon. see ühisresolutsioon peaks olema selge sõnum selle kohta, et me seisame vastu inimõiguste rikkumisele ja poliitilist, poliitvangide ebainimlikule kohtlemisele ja sellele, et põhiõigusi ei austata Kuubas, me peame üles näitama solidaarsust Kuuba rahvaga, meie peaksime olema nende häälekandjaks, kes iseenda eest rääkida ei saa. suur tänu, härra Valesa, järgmisena saab sõna proua Boskuur, kellel on kolm minutit suur tänu, proua president. Orlando Zapata Tamayo traagiline saatus on viinud äh, üle terve äh, maailma äh, negatiivsete seisukohtade avaldamise suunas. härra Zapato vangistusest ei olnudki tal mingisugust muud äh, väljapääsu näha kui lihtsalt surm, mille eest ta üldse vangi pandi. ta lihtsalt avaldas arvamust valitsuse suhtes, see ei ole ju mingi kuritegevus, ta ei ole sellega seoses äraandja, kuid Zapato surm ei ole kahjuks isoleeritud äh, juhtum, psühholoogi ja ajakirjaniku Guillermo Farinase ka juhtum on sarnane, ta on samuti läinud näljastreigile ning nõuab kahekümne kuue äh, väga raskes tervislikus olukorras oleva poliitvangi vabastamist, mis, mis temast saab, kas ka tema peab inimõiguste eest maksma surmaga? mis paneks äh, Kuuba valitsuse liikuma, me peame arvestama sellega, et Kuubas on umbes kakssada poliitvangi praegu inimeste vangistamine nende meelsuse tõttu läheb vastu ÜRO inimõiguste konventsiooniga. me kutsume Kuubat üles äh, otseselt ja tingimusteta äh, meelsusvangid äh, vabastama ja lõpetama selline inimõiguste jäme rikkumine valitsus ei saa kontrollida oma rahva mõtteid, isegi kui inimesed pannakse trellide taha, need mõtted levivad ja jäävad ellu isegi siis kõik ettevõtmised sellistest ideedest vabasta, vabanemiseks on mõttetud. Kuubal on juba endal aastaid kogemusi sellega olnud. valitsus peaks hoopis astuma dialoogi nende inimestega, kes mõtlevad teisiti kui nemad, ainult dialoog on edasimineku garantiiks. selle on Kuuba võlgu oma rahvale ja Kuuba rahvas on ära teeninud demokraatia ja inimõiguste kaitsega selles riigis. Zapato surm ei peaks ajalukku jääma, kui üks paljude seast ja mõttetu ettevõtmine. Euroopa Liit peab endast äh, andma kõik selleks, et inimõiguste olukorda Kuubal, Kuubas parandada. see ei puuduta mitte ainult poliitvange, nagu seda oli Zapata, vaid äh, räägime ka inimõiguste kaitsjatest, kellel peab olema võimalus oma tööd teha ja Kuuba peab oma rahva eest hoolt kandma, ei saa lihtsalt äh, vahistada teisitimõtlejaid ja kohelda neid kuritegevusega, rahvalt vabaduse võtmine on kuritegu, kuritegu hoopis. järgmisena saab sõna Bilbao Barandica. suur tänu teile, president. inimõiguste kaitse tähendab seda, me mõistame tingimusteta hukka Orlando Zapata ebaõiglase surma ning nõuame nende vabastamist, kes on endiselt vangistatud. loodetavasti paneb see mõtlema Kuuba võimud, kes takistavad demokraatia jõudmist sellele saarele. Kuubal on diktatuur, sest seal on poliitvangid, sest seal on hirm arutelu e, eest mõttevahetuses. seal kardetakse vabadust ning ideed võivad olla hirmutavad, ehmatavad, kuid see ei tähenda seda, et ähm, teisiti mõtlejad tuleks vangi panna. inimesed mõtlevad, inimesed tunnevad, ei saa ära keerata mõtlemist ja tundmist ning need tunded ja need mõtted, äh, mis üritatakse maha suruda, äh, kerkivad lõpuks ikka esile, kerkivad esile ka Kuuba ühiskonnas ning seda peaksid äh, kõige paremini teadma need, kes Fulgencio Batista režiimi maha surusid. loodetavasti viib see kõik muutusteni, mida Kuubal vaja on, inimõigustega ei kaubelda. Euroopa Parlament peab energiliselt reageerima kõikidele inim-, inimõiguste rikkumisele ka Afganistanis äh,, Palestiinas äh,, minu kodumaal äh,, Baskimaal ja mujal, see peab olema meie kohustus, sest kokkuvõttes äh, on see sama äh, kõikjal. suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna härra Poreba üheks minutiks tänan, proua president, mu daamid ja härrad, ma arvan, et kõik siin saalis on päri sellega, et korruptiivsed äh, diktaatorid ei lase mingeid positiivseid muutusi Kuubal läbi viia äh, politseiriik, mida juhivad Castro vennad, äh, võtavad ära inimestelt igasuguse inimväärse elu võimaluse. aga loomulikult Euroopa Liit saab siin etendada äh, tähtsat rolli ja nõuda kõigi poliitiliste vangide vabastamist, see peaks olema eeltingimuseks meie poliit-, igasugusele poliitilisele dialoogile Kuubaga. E, inimõiguste austamine, juurdepääs internetti, sõltumatul meedia, seda peame nõudma. E, see on üks valdkond, e, kus olulist kaalu on ka üleatlandisse suhetele, me peame tegema tihedat koostööd siin USA-ga ja me ei tohi pimedalt leppida status quo'ga, aga peame mõtlema demokraatliku Kuuba peale tulevikus. ma tänan, proua Figueiredo. ma tänan, proua president. see mõttevahetus näitab järjekordselt, et eksisteerivad siin Euroopa Parlamendis topeltstandardid enamik ei tahtnud hukka mõista sõjalist riigipööret Honduras'es ja on ignoreerinud paljude inimeste surma ja vangistamist mujal maailmas, aga nüüd öö, äh, öö, äh, on mm, meil arutusel ähm, Kuuba. loomulikult me öö, äh, tunneme kahetsust selle üle, et härra Zapata suri vanglas pärast näljastreiki, aga me ei taha sellist eh, erilist lähenemisviisi eh, ainult Kuubale. see finantsembargo, mille USA kehtestas, eh, toimus ajal, kui ka USA vanglates olid kuubalased. ja ei ole äh, kõik see vastuvõetav. meil on vaja nüüd asuda suhete normaliseerimise teele Kuubaga ning loodetavasti juhtub see veel Hispaania eesistumise ajal. ma tänan, proua Figueiredo, härra Soonik, palun kaks minutit. meile mäletame veel, mida Fidel Castro ütles, nimelt sotsialism või surm. nüüd on surm jäänud alles sellest loosungist. Kuuba patrioodi Orlando Zapata surm ja sellega on kompromiteeritud sotsialismi ideed Kuubal. see, mis toimub Kuubas, paneb häbimärgi kõigile vasakpoolsetele. ja mul oli ka häbi sellepärast, et et äh, kui toimus külaskäik Kuubasse, siis pakuti koostööd, aga samas ei korraldatud kohtumisi dissidentidega. ja äh, ärgem unustagem ka, et mitte kunagi ei ole seal toimunud demokraatlikke valimisi ning süümevangid on endiselt vanglas. nüüd on Euroopa Liit välja pakkunud avatud poliitika Kuuba suunal. aga eeltingimuseks on poliitiliste vangide vabastamine tsensorluse kaotamine, tsensuuri kaotamine ning tsiviilõiguste taastamine. see on kuubalaste huvides ja me peame sellest avalikult rääkima. on erinevaid viise, kuidas saada vabaks totalitaarsest režiimist, režiimist. on võimalik seda teha ka dialoogi kaudu ja samas võib ka minna Rumeenia teed kus stsenaarium oli hoopis teistsugune, üsna dramaatiline, muidugi parem on seda vältida. millise tee võtab Kuuba, nemad otsustavad. Euroopa Liidu poliitika peab aktiivselt kaasa aitama sellele, et Kuubast saaks vabaduse ja demokraatia piirkond. selline peab olema Euroopa Parlamendi seisukoht. Richard Howitt, palun. ma tänan president, kõigepealt ma tahan omaenda kaastunnet avaldada Orlando Zapata surma puhul ja ma suurt muret selle üle, et eh, väga paljud eh, on veel vangis ja üks opositsiooniaktivist on samuti protestimärgiks nüüd näljast riiki alustanud. me peame uuesti kordama, et on vaja kohe ja tingimusteta süümevangid vabastada Kuubas. viiskümmend viis ütleb äh, Amnesty International, kakssada ütleb Inimõiguste Komisjon on neid süümevange ja me oleme selle pärast väga mures ja oleme mures selle pärast, et Farer äh, Havannas Inimõiguste Keskuse direktor läbi peksti. Mm, üheksateist aastat ei ole Amnesty Internationali kutsutud Kuubasse ning me tahame nüüd, et Manfred Novaki ÜRO eriraportööri visiidile seataks kuupäev, millal ta saab külastada Kuubat mina olen üks nendest siin kojas, kes on alati olnud selle vastu, eh, et USA-l on embargo kaubanduses mm, Kuubaga, see on aastast kuuskümmend kaks ja ma tervitan seda, et Obama valitsuses on nüüd eh, võimaldatud ameeriklastel vabamalt eh, reisida ja saata rahasaadetisi koju. aastal kaks tuhat kaheksa meie ühisseisukoht lõi tingimused dialoogile Kuubaga ning ka arengukoostöö sai võimalikuks tänu sellele ühisseisukohale ja ma tervitan seda, et BBC, BBC eh, ka hiljuti sai juurdepääsu Kuubale. aga ma olen pettunud selle üle, et ÜRO Inimõiguste Komisjonis Kuuba ei ole eh, nõustunud ratifitseerima kahte peatähtsat inimõiguste konventsiooni ja olen lubanud sõltumatut vanglate inspekteerimist ja ma pöördun teie poole, teie kõik, kes te käite Kuubas, peate olema kindlameelsed, et te peate nõudma ka kohtumisi ühi-, vabaühenduste liikmetega mõned sellised külaskäigud on toimunud, kus on juurdepääs olnud ka vabaühendustele ja me peame alati seda ka omalt poolt nõudma. Ah, suur tänu, nüüd saab sõna Louis Michel. tänan, proua president härra volinik, lugupeetud härra minister Ornaldo, Orlando Zapata surm on kohutav näide sellest, millise meeleheiteni võib vabaduse puudus viia. selliseid asju ei tohiks juhtuda. peame nõudma meelsusvangide vabastamist, peaksime eh, eh, survestama eh, valitsust, mis kangekaelselt keeldub elementaarsemate vabaduste lubamist, kuid samas me ei tohi keelata seljaga poliitilisele dialoogile. see on kõige käegakatsutavam märk meie Euroopa väärtustest. olukord Kuubal on väga keeruline, seda ei pea ka kaua. tihtipeale vaadatakse kõrvale, tihtipeale on arusaamatusi, mis on vajakajäämisi saanud, mis takistavad poliitilise dialoogi läbiviimist. me teame kõik, et Kuuba eh, praegusel hetkel on keerulises punktis oma ajaloos ja ma loodan et et suudetakse täidetada, säilitada väiksed edusammud, mis on suudetud saavutada poliitiliselt ja kultuuriliselt. oleme võimelised veenma Kuubat, et nende isolatsioon on täielik enesetapp ja see toob kaasa ainult katastroofilised tagajärjed. me peame jätkama dialoogi ja samas me peame võtma vastu raskeid otsuseid, samas ei tohiks me rakendada ka kahekordseid standardeid. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Migalski, üheks minutiks. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. vabadus Kuubal pääseb võimule. sellest saab demokraatlik riik, seal saab valitsema vaba turumajandus Euroopa aga ei tea ega ei tahagi vist aidata kuidagi sealset režiimi kukutada. kuid äh, Kuubat tuleb aidata siis, kui režiim muutub. selliste riikide kogemus nagu Tšehhi, Poola või Ungari näitab seda, et see on täiesti võimalik me võime kasutada ära neid kogemusi ja Euroopa Liit pärast Castro kukutamist peaks kasutama oma rahalisi vahendeid selleks, et ei tekiks selline olukord, nagu Marek Magirovski oma töödes Poola kirjanik kirjeldas. mitu korda on juba viidatud ähm, Orlando Zapata da Maiole ja tema äh, sarnastele, et loodetavasti tema eeskuju tõttu tuleb äh, Kuuba tänavatele rohkemgi meeleavaldajaid. suur tänu, äh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad, mina olen arst, ma tean, kui raske on elu, inimelusid päästa. ma ka avaldan sügavat kahetsust selle mõttetu inimelu kaotuse üle, eriti kurvastab mind Orlando Zapata surm. olen väga tähelepanelikult läbi vaadanud kõikide fraktsioonide resolutsioonid ja pean kahjutsusega ütlema, sama, mida ma ütlesin juba Aas-, Kesk-Aasia e, riikide kohta, me ei saa olla e, paternalistlikud, me peame mõtlema selle peale, millised on ajaloolised tingimused, me ei saa unustada ka, milliseid et-, edusamme on tehtud. ma olen täiesti veendunud selles, et selleks, et parandada olukorda Kuubas, on vaja pidada dialoogi, e, rääkida võrdse, võrd-, kui võrdne võrdsega. see dialoog tähendab ka seda, et majandusembargo tuleb ära kaotada. peame mõtlema selle peale, et hoolimata oma raskest olukorrast on tegu riigiga, mis aitab teisi riike, näiteks Haiti katastroofi puhul. oluline on see, et need, kes kiiresti hukka mõistavad, on tihtipeale ise hukkamõistu väärt. järgmisena härra Mauro, kaks minutit. suur tänu, proua president president, ma ei tahaks laskuda retoorikasse ja ütlen nüüd nii palju, et täna ja homme, kui me hääletame, kirjutame me Euroopa Parlamendile väärikust toova ajaloo lehekülje. me jätame kõrvale selle hääletusega oma poliitilised lõhed ja poliitiline kuulumine ei tähenda, kuuluvus ei tähenda mitte midagi sellel päeval. me oleme tunnist-, kirjutamas seda, mis on tõsi, me kirjutame oma resolutsioonis asju, mis äh, teatud piirkondades tunduvad täiesti elementaarsed, kuid äh, Kuuba puhul on vägagi päevakajalised. Kuubas ei ole vabadust, ei ole demokraatiat, me ütleme oma sõnadega, et äh, ei tohi tappa ja et elu on kõige olulisem, seda, nagu ma ütlesin, mõned võtavad iseenesestmõistetavana, kuid läheb aastaid selleks, et eelarvamustest lahku, lahti saada ja et mõista seda, et mitte kellegi poliitilisi äh, vaateid ei tohi alla suruda. see on see alus, millele dialoogi saab üles ehitada. me ei peaks vältima Kuubaga dialoogi, kuid me peame nõudma, et see dialoog oleks tõeline ja et see baseeruks äh, sellel, mis on tõde sellepärast et praegu inimõigu-, ini-, üksikisikud, kes on ju ühiskonna keskmes, lihtsalt eiratakse. Castro valitsus äh, peab mõistma ja tänu meie Euroopa Liidu meetmetele ka mõistab ilmselt seda, et kompromissiks ei ole ruumi. ja veel kord peab olema selge, et kui me räägime inimõigustest, äh, siis ei, äh, Kuuba valitsus ei saa neid pidada teisese tähtsusega või ebaolulisteks suisa. kõrgem esindaja praegu ei ole kasutanud võimalust äh, Eh, oma sõnumit saada. ma ütlesin talle täna hommikul, et Cuba Libre ei ole kokteili nimi, vaid see on vabaduse kutse, vabaduse hüüd, me tahame vabadust Kuuba rahvale. ja nüüd saab sõna proua Muniz Urquiza suur tänu, Hispaania sotsialistid avaldavad sügavat kahetsust Orlando Zapata surma puhul ning samuti muret meelsusvangide olukorra pärast, me palume kindlalt nende vabastamist. Orlando Zapata surm on väga kahetsusväärne. kuid see võib olla ka õige hetk selleks, et me lõpeta-, lõpetaks inimõiguste rääk-, inimõigustest rääkimise Kuubas, et me hakkaks selle nimel tegutsema selle nimel on vaja oma ühisseisukohta muuta, sest see takistab meil igasuguse dialoogi läbi, pidamist Kuuba valitsusega, sest nemad on ainukesed, kes saavad tegelikult muuta inimõiguste olukorda eh, Kuubas. muide, see ühisseisukoht ähm, ei olegi väga ühine, sest väga paljudel eh, liikmesriikidel on bilateraalsed kahepoolsed aktiivsed suhted Kuubaga. tegu on praegu lihtsalt tegu äh, takistusega, mis eh, hoiab ära igasuguse poliitilise dialoogi läbiviimise ning eh, see tähendab seda, et me ei saa rakendada oma eh, põhimõtteid, mis aitavad meil kaitsta inimõigusi kogu maailmas. tegu on ajast maha jäänud möödunud sajandist pärit meetmega, mis võeti vastu viisteist aastat tagasi praegu on meid ähm, kakskümmend seitse inim-, olukord on muutunud, äh, Ameerika Ühendriigid peavad läbirääkimisi näiteks ähm, immigratsiooniküsimustes, Ameerika riikide organisatsioon võttis Kuuba vastu, nõudes, et ta peaks kinni selle organisatsiooni äh, väärtustest. praegusel ajahetkel on meil vaja äh, sellist vahendit, mis võimalik olla efektiivsed ja inimõigusi ja eurokraatiat efektiivselt kaitsta sest praegusel hetkel eh, olemasolev dokument on väga ekstravagantne ja see ei lase meil eh, amet, aktiivselt läbi rääkida riikidega, kes eh, soovivad kaitsta sotsiaalseid poliitilisi väärtuseid. ainult rahvusvaheline leping võimaldaks Euroopa Liidul nõuda tuuvalt ka tulemusi, need, kes dialoogi ei äh, luba, ei võimalda väärikalt väljapääsu neile, keda nad väidavad kaitsvat. ning Hispaania valitsus nõuab äh, dia-, dialoogi ja äh, ta nõuab ka meelsusvangide vabastamist. nagu ütles Don Quixote kunagi, need, keda karistatakse tegudega, neid ei ole mõtet karistada sõnadega, nii et lõpetagem sõnade tegemise ja hakkakem tegelikult kaitsma inimõiguseid Kuubas, tehes koostööd Kuuba valitsusega, neid, seda on vaja poliitvangidel, mitte pidevat rääkimist. suur tänu teile, proua Munnis ning eh, nüüd saab sõna eh, härra eh, Tremosa Ibalselš. suur tänu teile, proua president. kallid kolleegid, Kuuba mustal kevadel kahe tuhande kolmandal aastal mõisteti viissada eh, kuubalast eh, vangi, eh, süüdistades neid spioneerimises Ameerika Ühendriikide jaoks ja nende naised moodustasid rühmituse Valged daamid, kes sai paar aastat hiljem Sahharovi auhinna. tahaksin teile meenutada, et Castro režiim ei andnud neile naistele viisat, et nad saaks tulla preemiat vastu võtma inimõiguste komisjon Kuubal tunnistab, et selles riigis on üle kahesaja poliitvangi, neist kakskümmend kaks on ajakirjanikud. Kuuba on maailmas kolmandal kohal öö, pärast Iraani ja Hiinat ajakirjanike vangistamise koha pealt. Orlando Zapata nimetati Amnesty International poolt meelsusvangist, ta alustas kahekümne kolmandal detsembril pärast seda, kui teda korduvalt peksti ja kiusati ning kaheksakümmend viis hiljem ta suri nälga. meie parlament peaks väljendama oma solidaarsust Zapata perekonna ja sõprade vastu, peaksime väljendama oma suurt muret inimõiguste olukorra pärast Kuubal me peaksime saatma oma selge sõnumi kas režiimile, eriti puudutab see, äh, eriti praegusel hetkel Hispaania eesistumise ajal, mis peaks olema märkimisväärselt aktiivsem põhiõiguste kaitsel. ning kokkuvõttes, kallid kolleegid, sooviksin kasutada juhust palumaks kõigi poliitvangide vabastamist Kuubal, suur tänu teile! sõna on nüüd härra Milan Monil, kaks minutit entre los principios y objetivos de la acción exterior de la unión un lugar sobre Euroopa Liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkide seas peab olema kindlasti demokraatia ja inimõiguste kaitse, sellepärast et need on väga olulised äh, ka artiklis kakskümmend üks Euroopa Liidu leppes ja see puudutab samuti suhteid Kuubaga. kahjuks viimase viie aasta jooksul nõukogu tegevus tundub olevat juhindunud ainult tahtest mitte suurt midagi teha. kaks tuhat viis äh, peatati kahe tuhande kolmandal aastal võetud meetmed ning äh, toimusid ministrite volinike äh, reisid, kaks, kahe tuhande kolmanda aasta meetmed tühistati, Lopez Garrido sõlmis Äh, meenutas meile ka poliitilist dialoogi, mis on taas loodud. kahjuks aga Euroopa poliitilised äh, juhid ei ole kohtunud äh, dissidentide esindajatega Kuubal, et näha, mis seal toimub. Nemad on marginaliseeritud olnud, samas on aga repressioonid jätkunud, muutusi pole olnud, reforme pole olnud, poliitiline dialoog on aga siiski jätkunud, seda pole katkestatud. meile kõigile valmistab õudu see julm surm, mis tabas Orlando Zapatat osad valitsused, nagu Hispaania valitsus, ütlesid, et nad tahavad ühise seisukoha ära kaotada, kuid see oli midagi täiesti äh, loogilist, äh, toetas demokraatiale üleminekut. ning äh, seda me peaksime toetama vastavalt artiklil kakskümmend üks leppest. ühine seisukoht pole seda dialoogi takistanud, see on ilmselge ning lisaks sellele hiljuti kinnitasid seda ka kakskümmend seitse ministrit juunikuus seejärel ei saa meie prioriteediks ju olla seda ühist seisukohta muuta, meie eesmärgiks on ju see, et vabastataks tingimusteta kõik poliitvangid Kuubal ning äh, Ladina-Ameerikas. läänemaailma äh, iseloomustab eelkõige just äh, inimõigustest kinnipidamine ja põhiõiguste austamine ning lõpetuseks kahe tuhande üheksanda aasta järeldustes rõhutatakse öeldi seda, et dialoogi jätkamine Kuubaga sõltub edusammudest inimõiguste alal. kas me võime nüüd eeldada, et tõesti selles osas on edusamme tehtud? kas keegi saab täna seda kinnitada, et edusamme on tehtud? suur aitäh ning äh, härra Massib Hidalgo, üks minut. ajalugu ajalugu on see, mis otsustab ja seda ütles ka noor advokaat, kes eh, mässas Ameerikas valitseva türannia vastu. meie parlament siin on tõeline vabaduse ruum, seda terve maailma seisukohalt ning meie parlament peab eh, selgelt väljendama seda, mis ta arvab eh, diktatuurist Kuubal. tegemist on käitumisega, mille raames üldse ei arvestata sealsete poliit, poliitiliste, poliitilise opositsiooniga. ma usun, et me peaksime toetama neid kuubalasi, kes võitlevad selle nimel, et hukka mõista eh, see pidev allasurumine, mille ohvrid nad on. see, mida opositsioon teeb, mida dissidendid teevad me ei tohiks lasta juhtuda, et talle allasuurimine tugevneb, me peame reageerima. härra Provera, üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president, taas kord eh, Kuuba kommunistliku režiimi valikud ning eh, käitumine on meie parlamendi seadnud dilemma, et kas on võimalik jätkata dialoogi selle režiimiga. juba aastaid Euroopa Parlament on nõudnud Kuuba võimudelt reformide läbiviimist, demokraatlike reformide läbiviimist ning inimõigustest kinnipidamist. kuid Castro ning tema nende Raul võimul olles ei ole demokraatia teele läinud ega vabastanud poliitvange. Orlando Zapata surm vanglas pärast kaheksakümne viie päevast äh, näljastreiki näitab, milline on selle režiimi loogika kümne aasta jooksul oleme me rahastanud eh, saja neljakümne viie miljoni euro ulatuses Kuuba arengut, kuid paraku tulemused ei ole eriti head. Eh, see rahastamine on võimaldanud tegelikult seda türanniat tugevdada eh, Kuubal. kui me tahame usutavaks jääda, siis me peame suhetes Havanaga ning ka arenguabi osas arvestama tegeliku inimõiguste olukorraga Kuubal. seda kõikide Kuuba elanike heaks ning me peame nõudma esmalt meelsuse ja poliitvangide vabastamist. tegemist ei ole ultimaatumiga, vaid me peame nõudma, et üks kõige maailma repressiivsemaid režiime muutuks. sellepärast, et nad lähtuvad endiselt ideoloogiast, mille, mis on ajaloos kaotajaks jäänud. nüüd vaba mikrofon ja esmalt härra Kaaler, palun wir sollten den menschen in kuba aber auch dem regime ein konkretes angebot machen kuuba rahvale ja režiimile tuleb teha pakkumine poliitilise status quo asemel tuleb rahastada üleminek demokraatiasse, kõigepealt vabastada kõik poliitilised vangid ja samas peaksid, peaks USA lõpetama sanktsioonid, mis pigem toetavad režiimi kui õõnestavad seda, siis tuleks kokku kutsuda ümarlaud Kuuba kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude osalusel. Kesk-Euroopa kogemus näitab, et midagi tuleb jätta ka valitsevale parteile, mis peab ka neile jääma pärast endise režiimi lõppu. Euroopa Liit peaks toetama sellist protsessi, nagu me tegime seda ka Kesk-Euroopas, see oleks abiks kuubalastele, see stabiliseeriks režiimi ning see võimaldaks kaudtüübi suhted USA-ga selle asemel, et jätkuks Castro-eelne süsteem. härra Ferreira. suur tänu, proua president. me kahetseme Orlando Zapata surma. meil on väga kahju, et ta pidi käima oma tee lõpuni, ükskõik millistel põhjustel ta seda ka tegi. me ei saa nõustuda sellega, et ettekäändeks sellele kurvale sündmusele võimaldas äh, ideoloogilist kampaaniat Kuuba ja tema rahva vastu. olenemata hinnangust, mille me anname Kuuba rahvale, tuleb siiski austada selle rahva valikuid, tema suveräänset õigust otsustada oma saatuse üle ning korraldada oma poliitilist elu. seepärast me mõistame hukka igasuguse sekkumise, kaasa arvatud blokaadi, mida Kuuba on juba pool sajandit kannatanud me leiame, et Euroopa Liidu lähenemine peaks olema suhete normaliseerimine. Kuuba diskrimineerimine on lubamatu. me ei aktsepteeri samuti seda silmakirjalikkust, äh, mida väljendavad paljud parlamendiliikmed, me ei soovi topeltstandardeid. suur tänu, härra Ferreira. härra Lopes istulis suur tänu, proua president, ma pöördun Orlando Zapato ja tema lähedaste poole, kõigi nende poole, kes kaitsevad Kuubal lube, vabadust, nad ei ole üksi. tänase resolutsiooniga ma tahan ka, ühtlasi tänada selle autoreid, tänan kõiki, kes sellele alla kirjutasid, meie parlament täna äh, tõstab häält selle diktatuuri vastu meie ees on äh, selle režiimi surmaotsus, mis on langetatud rahvusvahelisel tasandil. rahvusvaheline üldsus on mõistnud hukka Orlando Zapata surma, kuid me peame olema valvsad, et vabastataks kõik poliitilised vangid ilma tingimusteta. igasugune inimõiguste rikkumine, äh, ükski ja meie, meie tähelepanuta. me jätkame Euroopa Liidu ühise seisukoha kaitsmist, nii et me ei taha saata hämaraid sõnumeid, me peame võit-, võitlema demokraatliku Kuuba unelma eest. Orlando vapustas meie teadvust Ja, Dank, frau präsidentin äh, meine damen und herren! es ist meie jaoks on sellest lihtne rääkida kui inimõigusi rikutakse mujal kui inimesed äh, surevad oma tõekspidamiste nimel härra zapata kaotas neljast riigi tulemusel oma elu äh, on teisi vange kes soovivad järgida tema eeskuju kuidas siis tegutseda sihistatult ühest küljest me ei tohi Kuuba režiimiga suhelda, teisest küljest härra Verera ütles seda, et see pole õige. me peaksime kuubalastel endal, kuubalastel endal andma võimaluse otsustada, kui inimõigusi rikutakse, kui inimesed hukkuvad, siis Euroopa Parlament peab tegutsema. ja seetõttu tuleb arvesse võtta konkreetsed ettepanekud, näiteks härra Kaaleri ettepanek küsimus on, mida võime me ette võtta selleks, et inimõigusi tõepoolest kõikjal maailmas austataks. tablool oli siin teine nimi, me peame vabandama selle tehnilise vea pärast, mitte teie nimi ja nüüd saab sõna härra Obermeier. suur tänu, proua president täna me räägime härra Zapata traagilisest surmast, räägime oma suhetest Kuubaga seetõttu. meie suhtumine on üsna makiavellilik, ühest küljest on meil halvad kuubalased ja, ja Nõukogude Liit ja teisest küljest siis head kuubakad, kes äh, on äh, riigi päästjad, kes töötavad äh, Kuuba vabaduse nimel ja Ameerika Ühendriikide teenistuses. Kuuba rahvas samas seisab silmiti näljahädaga. kui surmal võib olla mingisugune mõte, siis tuleb seda juhtumit võtta tõsiselt. me ei tohi jätta seda tähelepanuta. meie lähenemine peab olema ühemõtteline. peame äh, loobuma mineviku arusaamadest ning alustama dialoogi, nelja silma dialoogi selleks, et võiksime rääkida vabast Kuubast, mis elab demokraatia tingimustes. suur tänu ja nüüd härra Svensson. suur tänu, härra president viiskümmend aastat on olnud äh, kaubandusembargo äh, äh, Kuuba vastu Ameerika Ühendriikide juhtimisel ja see on mõjutanud Kuuba rahvast, seda on toetanud ka väga paljud eurooplased. ma arvan, et väga paljud meie hulgast teavad, et inimõiguste organisatsioon Human Watch on koostanud oma uuringu kahe tuhande üheksanda aasta novembris äh, Kuuba kohta ja nad leiavad, et majandusembargo tuleks äh, tühistada ja anda kuus kuud äh, vali-, valitsusele ja võimudele kõikide poliitvangide vabandamiseks ja kui nad seda ei tee, siis tuleks rakendada teistsugust nutikamat embargot, embargot, mida on rakendatud viimasel ajal päris palju, kõik äh, investeeringud külmutada ja rakendada reisikeelde ja suured demokraatlikud riigid ja Euroopa Liidud peaksid, Euroopa Liit peaks seda lähenemist toetama. ma tahaksin kuulda, mida on öeldud eesistujariigi ministril selle Human Rights ettepaneku kohta. suur tänu, härra Svensson. ja nüüd proua Zaborska uh,. suur tänu, proua president. prioritov Európskej únie za každých okolností. kubánsky politický väzeň Orla- inimõiguste eest, äh, võitlus inimõiguste eest peaks olema meie jaoks üheks kõige, kõige tähtsamaks küsimuseks äh, üldse. Orlando Zapata äh, jättis oma eluga hüvasti, sellepärast et ta avaldas meelt, on väga palju teisi meeleavaldajaid, kakskümmend viis inimest lisaks Orlando Zapatale on praegu väga kehvas tervislikus seisundis ning ähm, ei piisa sellest, et me pakuksime neile võimalust asüülivõimalust, nagu Prantsuse äh, valitsus seda on teinud, me peame äh, nõudma vangide vabastamist, see on väga raske ülesanne, aga sellegipoolest pöörduksin ma volinik Piebalgsi poole ja paluksin, et komisjon Kuuba valitsusega algataks läbirääkimised punane riis, punane rist peab saama juurdepääsu vangide juurde, sellest oleks kasu vangidel ja see aitaks ka läbirääkimistele kaasa. proua Võrkmann, palun, ütles proua president. austatud äh, kolleegid, lugupeetud president, mina toetan inimõigusi kogu maailmas, sealhulgas ka Kuubas. Äh, härra Orlando Zapata surm on väga traagiline juhtum ja väga traagiline moodus äh, tähelepanu juhtimiseks olukorrale, mis on vastuvõetamatu ja mis oli vastuvõetamatu vähemalt temale. meil on vaja konkreetset avaldust inimõiguste toetamiseks sõltumata poliitilisest olukorrast. suur tänu ja nüüd anname äh, sõna härra Lopes Garridole äh, nõukogu nimel. suur tänu, proua president ma arvan, et meie tänane arutelu Kuuba olukorra teemadel, poliitil, poliitvangide, meelsusvangide teemadel ja äh, seda iseäranis seoses härra Zapata surmaga on väga oluline arutelu ja see näitab, et me oleme ju tegelikult äh, erinevatest fraktsioon, erinevate fraktsioonide, erinevate liikmete puhul kõik äh, suures osas ühel meelel ja seda näitab äh, tõenäoliselt äh, ka resolutsiooni ettepanekute teemaline hääletus äh, juba hiljem. ma arvan, et et teie lähenemine põhimõtteliselt kattub ka nõukogu ja komisjoni lähenemisega ja see on kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ühine lähenemine. see muudab Euroopa Liidu positsiooni tugevamaks läbirääkimistes Kuubaga. me peame nõudma seda, et Kuuba rahva olukord peab paranema ja ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et on hädavajalik kiiresti äh, iga kord häält tõsta, kui on mingi, kui me kuuleme mingisugusest äh, inimõiguste rikkumisest. seda põhimõtet oleme me rõhutanud Euroopas äh, ja siin ei tohiks olla mitte mingisuguseid erinevaid mõõdupuid Euroopa Liit kohe, kui kuskil inimõigusi rikutakse, peab äh, oma arvamuse välja ütlema, selle vastu võitlema, see on üks osa meie olemusest. me teeme seda Kuubas, me kaitseme inimõigusi, me nõuame, et kõiki meelsusvange, südametunnistuse vange kohe vabast- va,, vangid kohe vabastatakse ja kõiki inimõigusi austatakse aga ainult sellest ei piisa. me peame tegema tõhusat tööd, me peame saavutama tulemusi, mis aitavad tõesti Kuuba rahva inim- äh,, elatustaset parandada ja äh, elamistingimusi parandada. mõnikord on meil siiski õnnestunud saavutada näiteks poliitvangide osas edu ja see on olnud võimalik seetõttu, et äh, see on üks põhimõtteline e-, element meie poliitilises dialoogis äh, Kuubaga seda, see dialoog leidis aset, selle dialoogi viimased etapid on leidnud aset üsna hiljuti ja see on seotud ka sanktsioonide lõpetamisega, mis äh, ei teeninud oma eesmärke, aga need arengud dialoogis äh, võimaldavad äh, meile teha seda, mida me varem ei saanud, nüüd pärast kahe tuhande kolmandat aastat saame me rääkida Kuuba valitsusega poliitvangide teemadel ja mõned teist viitas, viitasid siin sellele äh, dialoogi hinnangute dokumendile ja loomulikult äh, dialoogi tuleb hinnata, seda tuleb teha korrapäraselt ja äh, seda kavatseme teha ka sel aastal. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Maarja Mare, Louis Michel ja teised, kes rõhutasid, kui oluline on koostöö, kui eluline on dialoog ja kui oluline on, et Euroopa Liit äh, suudaks äh, seda dialoogi pidada, mõju avaldada, sellepärast et meie jaoks on kõige olulisemad edusammud äh, ja see on üks moodus selle saavutamiseks. me tervitame Euroopa Parlamendi enamuse kokkulepet selle hinnangu osas Kuubale ja inimõiguste olukorrale Kuubas. meie resolutsioon saadab selge sõnumi, see näitab, et me oleme avatud dialoogile Kuubaga, aga sellegipoolest Euroopa Liit alati jääb nõudma kõikide poliitvangide vabastamist ning inimeste poliiti-, inimpoliitiliste ja tsiviilõiguste austamist Kuubal. suur tänu ja nüüd anname sõna ka komisjoni esindajale härra Piebalgs. president, parlamendi liikmed, ma arvan, et tänane arutelu on näidanud, et inimõiguste ja demokraatia küsimustes on Euroopa Parlament majakaks ning komisjon ei salli kunagi inimõiguste rikkumist, demokraatia väärtuste rikkumist, see peab olema meie poliitika nurgakiviks, mitte ainult sellepärast, et see on meie jõud, ja ka seepärast, et kui meil on selged vaated, siis peame nad ka selgelt välja ütlema. meie töö Kuubaga tugineb üheksakümne kuuenda aasta ühisele seisukohale, mille kohaselt peavad toimuma, peavad toimuma sisulised muutused inimõiguste olukorras Kuubal. aastal kaks tuhat kaheksa algas konstruktiivne dialoog teisalt, mil- ja see, ja me oleme näinud positiivseid märkme, me ei ole küll saavutanud suuremat läbimurret, kuid paljudes valdkondades on toimunud edusammud ja nii tuleb meil ka jätkata rääkides kodanikuühiskonnast, äh, komisjon nõustub ühiskonna järeldustega, et, et äh, kohtumised äh, demokraatliku opositsiooniga on osa kõrgetasemelisest visiidist. tänan, president. suur tänu, härra volinik. sellega on arutelu lõppenud. olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut. arutelu on lõppenud istung on katkestatud kuni kella kuueni ning algab uuesti infotunniks nõukoguga.